parlamendile ja nõukogule ja selle küsimuse teemaks on äh, sünnitus- ja raseduspuhkus ning äh, kõigepealt annan ma sõna proua Areenale, äh, kes on selle küsimuse autor. aitäh, lugupeetud president Äh, viimane arutelu, mis meil sellel teemal äh, siin täiskogu saalis toimus, äh, toimus möödunud aasta juulis, nii et, et peaaegu aasta on möödunud ja selle aasta jooksul ei ole midagi eriti toimunud. Franz Timmermans kavatseb tagasi võtta emadus- ja raseduspuhkuse direktiivi parema õigusloome algatuse raames. meie siin parlamendis aga Äh, oleme mures olukorras, me oleme üritanud nõukogule survet avaldada, aga paraku ilma igasuguse eduta Eh, ja me tahaksime praegu avalikult hukka mõista nõukogu tegevusetust ja ka seda pretsedenti, mida see loob. Eh, kaks institutsiooni on oma arvamuse selle ettepaneku kohta välja öelnud, aga üks institutsioonidest ei tee mitte midagi. selline käitumine on lubamatu, see on lubamatu institutsionaalsel tasandil, eh, see ei, ei ole lugupidav käitumine kahe teise institutsiooni suhtes ja see on samuti lubamatu, arvestades neid neid miljoneid äh, emasid ja lapsi, äh, kellelt on ära võetud sotsiaalne õiglus äh, komisjon tahab tegutseda kui kolm A-reitinguga komisjon, ütles härra Juncker. aga ma ei arva, et seda saab teha, visates rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi prügikasti. millises Euroopas me siis elame ja ma esitan selle küsimuse nõukogule. nõukogu tahab karistada inimesi lihtsalt sellepärast, et neist saavad emad tihtipeale on emadus vaesuse sünonüümiks. see resolutsioon, mille üle me homme hääletame, soovib, et Euroopa äh, äh, läbi naiste ja läbi emade äh, oleks tõepoolest kolm A-reitinguga Euroopa ning meil on väga palju oodata Eh, alates sellest ajast eh, tuhande üheksasaja kuuekümne teisest aastast, kui võeti vastu, üheksakümne teisest aastast, kui võeti vastu esimene rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv, ei ole mitte midagi muutunud. nüüd on aasta kaks tuhat viisteist, kas me peame ootama veel kakskümmend aastat selleks, et eh, midagi muutuks? Äh, ja ometigi on ju tegemist seadusega, mis puudutab sotsiaalsfääri, niisiis äh, see, mida meie siin räägime parlamendis, mida me räägime nõukogus, mida me räägime komisjonis, see sõnum on see, et need naised ei saa enam oodata, naistel peab olema võimalus ühendada oma eraelu ja pereelu. naised ei pea valima emaduse ja karjääri vahel Eh, naistel peab olema võimalus ennast realiseerida nii emade, töötajate eh, ja ka töötajatena. Need naised ei tohi enam olla soolise palgalõhe ohvriteks. Eh, nad ei tohi olla ka pensionilõhe ohvriteks, nad ei ole tohiks olla ohvriteks lihtsalt sellepärast, et nad on emad, lihtsalt sellepärast, et nad eh, riski-, nad julgevad ja seda sõna kasutatakse palju, et nad julgevad last sünnitada. kujutage ette, tänapäeval eh, tähendab lapse sünnitamine Euroopas riski Äh, see tähendab riski äh, töö, äh, töötajale, see tähendab riski ühiskonnale. millises Euroopas me elame? sellist olukorda ei saa enam taluda ning seetõttu me nõuame selles resolutsioonis selgeks, et selline suhtumine lõpeks, et naist ei kaitstakse, et emadel oleks õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, mille ajal nad saaksid ka väärilist tasu et nad saaksid oma eraelu ja tööelu ühitada, et nad äh, saaksid oma laste ees hoolitseda, et nad saaksid olla naised, töötajad ja emad ja et neil oleks väärikas koht meie ühiskonnas. proua volinik, ma tean, et te olete sellele teemale pühendunud, ma loodan teie peale eh, selleks, et eh, see arutelu ei kestaks veel kümme aastat, et me lõpuks ometi saaksime Euroopa emadele anda paremad võimalused, nii et loodan teie peale, loodan ka nõukogu peale, aga ma tahan öelda, et eh, ma olen juba väsinud äh, äh, nõukogule kordamast, mida me nõuame. nii et, et äh, üritame midagi teha koos komisjoniga, üritame leida lahendusi, et võimalikult kiiresti naisi hakatakse austama, aitäh. aitäh. aitäh teile, proua Reena. ja nüüd annan sõna proua Kalina Lukaševitšale, kes võtab sõna nõukogu nimel palun! suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, sooviksin kõigepealt tänada äh, nõukogu ettepanekut äh, vaadata uuesti üle äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv. viimaste kuude jooksul on eesistuja kohtunud parlamendi esindajatega ja väga palju seda küsimust arutanud. nagu te teate, siis komisjon on väljendanud oma seisukohta, et äh, ettepaneku tagasivõtmine, äh, selle eesmärk ei ole, see kuidagi ei peata või ei blokeeri äh, suvel toimuvaid läbirääkimisi. nagu te teate, ma tahan teiega aus olla. praegune ettepanek nõukogu toetust ei omalt ja nõukogu seisukoht ei jäta mingit manööverdamisruumi, me peame siiski olema realistid, et Euroopa Parlamendi seisukoht ja Euroopa Parlamendi ootused erinevad väga nõukogu omadest. jah, me arvestame sellega, et meil kõigil on oma eriarvamused, aga samas me peame silmitsi seisma selle faktiga, et praegune olukord meil ei luba selles küsimuses edusamme teha härra president, lugupeetud äh, proua volinik, lugupeetud saadikud, ma sooviksin siinkohal rõhutada ühte asja, et see nõukogu praegune seisukoht ei ole kerge töö tulemusena saavutatud, siin on väga palju olnud äh, erinevaid äh, mõttevahetusi, erinevaid seisukohti, mis on kõik arvesse võetud ja väga palju tööd on tehtud nii käesoleva kui eelmise eesistumiste ajal nõukogu ei saa omaette toimetada, me sõltume ikkagi liikmesriikidest, täpselt samamoodi nagu parlament sõltub oma saadikutest. vaatamata sellele, et on olnud terve rida raskusi, ma usun, et nõukogu ja parlament ikkagi jätkavad ühiselt ja jätkavad ka oma kohustuste täitmist. me peame esindama ju Euroopa naisi ja seisma nende heaolu eest, eriti töötavate emade heaolu eest. nõukogu on korduvalt rõhutanud, kui oluline on toetada naisi, et nad saaksid ühendada töö ja eraelu. me peame toetama naisi, et nad saaksid tõesti osaleda tööturul, see ei ole ainult võrd-, soolise võrdõiguslikkuse küsimus, vaid me räägime siin ka ühest olulisest tegurist, mis toetab majanduskasvu üldiselt. me peame seda eesmärki silmas pidama. me ei ole praegu veel kokkuleppele jõudnud, me võiksime siin pöörata uue lehekülje. uus algatus annaks meile kõigile parema lähtepunkti, nõukogu ja parlament saaksid koostööd teha, et saavutada parem lahendus et nii mehed kui naised saaksid võrdselt töötada ja pereelus osaleda. jah, me peame kaitsma äh, rasedaid ja imetavaid emasid. ma loodan, et Euroopa Parlament jagab nõukogu seisukohta, et me peame ikkagi toetama terviklikumat lähenemist, aitäh! aitäh! teile, lugupeetud minister, ja nüüd annan sõna volinik Jourovale, palun. Like to... suur tänu sooviksin tänada naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, kes on väga palju tööd ära teinud selleks, et uuesti läbi vaadata eh, rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi. sooviksin eriti tänada raportööri proua Areenat, kes juhtis ka FEM komisjoni eh, proua Garcia Perest ja nende jõupingutusi. komisjon eh, toetab väga soolist võrdõiguslikkust, töötab selle nimel, et kaitsta rasedaid ja noori emasid. komisjon tunnistab, et jah, nii naistel kui meestel on vaja leida tasakaal töö ja eruela vahe, eraelu vahel. komisjon on korduvalt rõhutanud, et me soovime vahendada läbirääkimisi parlamendi ja nõukogu vahel, neile kaasa aigata, aidata. me tahame suluseisust välja tulla meie talitused on teinud koostööd praeguse ja eelnevate eesistujatega ja ka teiega, lugupeetud saadikud, selleks, et leida lahendus, mis sobib mõlemale poolele tänu proua Arena tööle oli meil hiljuti võimalus äh, tutvuda uute võimalustega leida kompromiss, eriti mis puudutab palgaküsimusi. nagu me teadsime, oli just majanduskriisi ajal liikmesriikidele keeruliseks küsimuseks. komisjon on äh, aidanud läbi viia ka mitteametlikke kõnelusi parlamendi ja nõukogu vahel. me oleme ka raportööride ettepanekute kohaselt aidanud läbirääkimisi läbi viia, et liikuda kokkuleppe suunas. me oleme te arutanud seda eesistujaga, et äh, pidada läbirääkimisi ka nõukoguga vastavalt raportööri ettepanekutele. ja kui nüüd see dokument äh, uuesti läks nõukogusse tagasi, siis äh, Äh, komisjon äh, rääkis ka parlamendiga, et parlament oleks äh, valmis oma panuse andma. paraku need läbirääkimised ei andnud soovitud tulemusi, paljud ütlevad, et jah, väga palju on võimalik ära teha selles valdkonnas, aga see praegune konkreetne direktiivi ettepanek, mille ettevalmistused algasid kümme aastat tagasi, et see ei suuda lahendada kõiki probleeme Äh, aastal kaks tuhat viisteist ja edaspidi, mis puudutab just töötavaid vanemaid, et võiks nõukogus, äh, nõukogu toetab uue äh, lehe nii-öelda pööramist mina olen avatud, et pidada ikkagi kaasseadusandjatega läbirääkimisi, kõnelusi, aga nii nagu praeguses meie töökavas see kirjas on, võiks ikkagi praeguse ettepaneku tagasi võtta, kui me kuue kuu jooksul kokkulepet ei saavuta. komisjon äh, jätkuvalt soovib äh, teha kõik selleks, et parandada töötavate vanemate olukorda Euroopa Liidus ja seetõttu olen avatud, et leid-, vaatan, äh, olen valmis toetama uut lähenemist. me teame, et öö, paljud naised äh, kannatavad selle all, et nii-öelda emadus on nagu karistus, nagu ütlevad majandusteadlased. Nad tahaksid anda oma panuse äh, tööturul, aga see kõik äh, kannatab, kui neist saavad lapsevanemad. on olemas palgalõhe, mis on praegu meeste ja naiste vahel kuusteist protsenti ja samuti pensionilõhe, mis on kolmkümmend üheksa protsenti hetkeseisuga samal ajal me kõik teame seda, et Euroopas on suured äh, demograafilised probleemid, sellest võib saada ka oluline sotsiaalne ja majanduslik probleem ja ka fiskaalne probleem Euroopa Liidu jaoks. majandus taastub vähehaaval ja Euroopa peab tegema kõik selleks, et kasutada ära oma inimeste teadmisi ja oskusi, et olla konkurentsivõimelised. sageli on naised kõrgema kvalifikatsiooni, praegu on naised kõrgema kvalifikatsiooniga kõrgema kvalifikatsiooniga kui kunagi varem ja sageli kõrgema kvalifikatsiooniga kui mehed. me ei saa seda eirata. rahvast, rahvaarv väheneb, samas me peame olema konkurentsivõimelised ei mehed ega naised ei saa leida praegu head tasakaalu töö ja eraelu vahel. meil peab olema kõigil valik mehi peaks samuti julgustama rohkem osalema pereelus, väga paljud mehed tahaksid rohkem aega veeta oma lastega. aga tööelu ei võimalda neil seda, me peame looma sellised tingimused, mis aitaks leida tasakaalu töö ja eraelu vahel, me toetaksime sellega peresid, ettevõtteid ja ühiskonda tervikuna ja toetaksime ka soolist võrdõiguslikkust kõikidel tasemetel jah, lapsevanematel, kes töötavad, on väga palju väljakutseid, kui sünnib laps, aga mured ei lõpe seal. lapsevanemate elu peaks olema väga paindlik äh, kõikidel äh, elujärkudel. Äh, peab olema lapsehoiusüsteem tagatud ja igasuguste teenuste süsteem, taristu, mis annaksid inimestele valikuvõimalusi samuti kui on vaja hooldada või hoolt kanda vanemate pereliikmete eest. aga meil on niinimetatud võileiva põlvkond üles kasvanud, kes seda, kes seda ei oska, kes sellega hakkama ei saa. nii et praeguses ettepanekus on väga palju puudujääke. nii et seetõttu äh, asepresidentide Timmermansi ja Dombrovskisega, samuti volinik Tysoniga tahame laiemalt vaadata Euroopa regulatiivset ja poliitika raamistikku, kuidas seda parandada, kuidas pakkuda välja lahendusi, mis praeguseid äh, probleeme aitaksid lahendada. komisjon teeb tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga kõikides aspektides, mis tuleks arvesse võtta. me viime läbi ka avalikud arutelud, konsultatsioonid äh, peame läbirääkimisi kõikide sotsiaalsete partneritega sotsiaalse poliitika valdkonnas vastavalt äh, Euroopa Liidu toimimise leppe artikli sada viiskümmend neli. me võtame arvesse kõiki võimalikke tegevusi, nii legis-, äh, seadusandlikke kui mitteseadusandlikke meetmeid selleks, et kõige paremaid tulemusi saavutada, nii et lugupeetud saadikud, ootan hea meelega teie arvamusi ja loodan teie toetusele, aitäh! aitäh, äh, proua volinik ja nüüd äh, alustame fraktsioonide nimel sõnavõttudega ja kõigepealt proua Zaborska. Äh, aitäh, härra president, lugupeetud volinik. täna me ei räägi emadusest, me räägime dokumendist, mis peaks töötavate emade olukorda parandama. täna Äh, on olukord selline, et äh, kui naine sünnitab lapse, siis ta soovib ju ka edaspidi töötada ning äh, see, see õigus on ka tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta direktiiviga ette nähtud. komisjon kavatseb seda direktiivi uue, uuendada, parlament on oma seisukoha selle direktiivi muutmise osas vastu võtnud, aga nõukogu paraku ei soovi tegutseda Äh, mis puudutab äh, töötavaid äh, naisi, siis nende osas tegelikult komisjon ei olegi mingit lahendust nende olukorrale leidnud. nõukogu on kogu protsessi blokeerinud ning naised kannatavad selle tõttu. meie soovime, et rasedus- ja sünnituspuhkus pikendatakse neljateistkümnendalt nädalalt kaheksateistkümnele nädalale mina olen selle poolt, et naisel oleks võimalus ähm, kuus nädalat kodus olla niimoodi, et ta saab selle eest ka täispalga äh, ning äh, mina olen väga pahane, kui ma näen, et nõu-, nõukogu teeb äh, samu vigu, mida vanas tegi. selles tekstis piiratakse ka naiste tervishoidu ning dikteeritakse liikmesriikidele, Äh, mida nad oma rasedus- ja sünnituspuhkuse vallas tegema peavad. mina ütlen variraportöörina, et kui see äh, tekst sellises sõnastuses hääletusele läheb, siis meie seda ei toeta, aitäh. aitäh. Teile on sinise kaardi küsimus härra Franzulikalt, kas te olete valmis sellele vastama? jah, it's okei okay olete te valmis vastama? Äh, härra Fransulika, äh, ma tahaksin teilt kui variraportöörilt küsida, et proua Stabõrska, kas teile ei tundu, et oleks aeg, et nõukogu hakkaks pidama dialoogi ning alustaks läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi üle? kui äh, nõukogu ei taha parandada rasedate äh, naiste ja äh, hiljuti sünnitanud imetavate naiste töötingimusi, siis kas nõukogu ei peaks selle eest ka vastutama? lugupeetud kolleeg, aitäh selle küsimuse eest. ma toetan täiesti seda, mida te ütlesite. mina äh, olen äh, seda meelt, et nõukogu peaks tulema uuesti läbirääkimiste laua taha et äh, me saaksime tõesti töötavate emade töötingimusi parandada. et me tõesti Äh, järgiksime seda, mis Euroopa Liidu vastavates direktiivides kirjas on, aitäh! aitäh ja nüüd äh, saab äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna härra Lopes, palun. komis-, nõukogu ütles, et nad räägivad avameelselt ja seda teeme ka meie. nõukogu ja eriti praegune eesistujariik on äh, sihilikult äh, esimesest hetkest peale otsustanud see ettepanek äh, tappa, see direktiiv kõrvale lükata. parlament on alati rääkinud, et tahetakse olla paindlik, läbi rääkida ja me ta-, et me tahame nõukoguga rääkida, aga nemad ei ole isegi kohale tulnud. see on selles protsessis siin toimunud ja samas on tegemist direktiiviga, mis lähtub võrdõiguslikkusest, Ähm, ja mis puudutab äh, lähedalt ka tööturgu, ähm, on seotud demokraatlike väljakutsetega ja on seotud ka majandustaastumisega. Äh, mind ei üllata äh, selline seisukoht, sellepärast et ka minu riigis ähm, me kuulsime selliseid avaldusi, et naised töötavad või saavad vähem palka sellepärast, et nad ise valivad selle, et nad ei taha töötada, vaid tahavad lapsi saada ja see on väga üllatav seisukoht aitäh. ja nüüd ECR fraktsiooni nimel proua Kööling. aitäh, president, kolleegid ei ole sugugi kokkusattumus, et töötervishoid ja tööohutus, mis puudutab rasedaid naisi, hiljuti sünnitanud või imetavaid äh, naisi, on äh, saanud nüüd rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi kuju. see ei ole mingi keeleline äh, veidrus, selle teema on lihtsalt kaaperdanud inimesed, kes tahavad palgalist rasedust ja sünnituspuhkust sisse viia. vähemus, väike arv liikmesriike on sellele pidevalt vastu olnud ja täiesti õigesti. sellel sellele ollakse vastu, kuna tegemist on lähimuspõhimõtte alla käiva asjaga. Äh, komisjon peaks lõpuks ometigi oma lubadust täitma ja selle ettepaneku tagasi võtma Ehm, vastasel, praegune arutelu lihtsalt jätab meie kojast äh, rumala mulje. Äh, võib-olla äh, oleks Euroopa Parlament nõus esialgse ettepanekuga, mis puudutab ILO emade kaitsereegleid, siis oleksime me kokkuleppele saavutanud juba viis aastat tagasi. mõningate parlamendisaadikute jäärapäisus on viinud selleni, et meil ei ole viis aastat olnud mitte mingeid edusamme Äh, nii et, et komisjon võiks selle ettepaneku tagasi võtta ja aja raiskamise lõpetada. aitäh. Teile on sinise kaardi küsimus. Äh, proua Kööling, teile on sinise kaardi küsimus, olete valmis sellele vastama? Äh, proua Arena, tahaksin esitada teile ühe küsimuse Eh, eh, see rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv on olemas tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast. Eh, seal räägitakse naiste kaitsest tööl, nii et, et tegemist on direktiiviga, mis puudutab naiste tervist, neid, nende naiste tervist, kes on rasedad, kes on just sünnitanud või imetavad ning Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud on selle direktiivi läbivaatamine, nii et, et kui te räägite siin lähimuspõhimõttest, siis ma ei saa aru, millest te täpselt räägite. tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal Euroopa Komisjon suutis ometigi sellise direktiivi vastu võtta uh,. Well, presume... uh, uh, nii palju, kui mina aru saan, uh, on küsimus selles, et kuidas ma direktiivist aru saan, sest konkreetset küsimust mulle justkui ei esitatud, ütleb proua Kööling. Uh, aga on tõesti täiesti selge, et uh, see ettepanek Äh, on äh, täielikult hävitanud liikmesriikide suveräänsuse, see on äh, õõnestanud lähimuspõhimõtet ning selle ettepanekuga üritatakse teha palju rohkem kui varem ja kui on mõistlik Euroopa tasandil. minu arvates ei ole mingit küsimust ja ka minu fraktsiooni arvates ei ole mitte mingit küsimust selles osas, et raseduspuhkus on äärmiselt oluline Eh, ei ole mingit probleemi, küsimustki, et naiste õigusi tuleb kaitsta, aga küsimus on see, et kas selline paindumatu lähenemine, mida meie siin harrastame, on õige lähenemine. aitäh. ja nüüd eh, saab liberaaldemokraatidel nimel sõna proua Befera Pasterešia. aitäh, eh, proua volinik, austatud nõukogu esindaja kas te mäletate aastat tuhat üheksasada üheksakümmend kaks? mina mäletan äh, päris hästi, järgmise, sellel järgneval aastal sündis minu laps ja maailm muutus täielikult. Äh, praegu on ühiskond väga palju muutunud, äh, keskkond, töötingimused ja Euroopa Liit ei saa endale lubada praegu sellest aastast, aastast pärit direktiivi. me peame tõesti vastama kodanike reaalsetele vajadustele ning nende muredele vastu tulema meie ümbruses asuvad riigid tulevad välja algatustega, mis olukorda paranevad, kaitsevad paremini kodanikke, mis ja tagatakse paremini võrdõiguslikkus. aga Euroopa Liidus viis aastat tagasi parlamendis tuldi välja, tuldi välja ettepanekuga, mis oli ambitsioonikam, kui komisjon välja pakkus ja mida on nõukogu teinud viie aasta jooksul mitte üht äh, sõna selle kohta, mitte ühtegi ettepanekut, mitte ühtegi, ühtegi seisukohta, täielik plokk ja tekib äh, tunne, et meie kaasseadusandja lihtsalt blokeerib meid. me ei saa ometigi lubada endale sellist reeglitest kõrvalehiilimist. ma palun, et äh, nõukogu austaks institutsioonide vahelisi suhteid ja et, et komisjon palun ka ei oleks passiivne, et võetaks tõesti midagi ette ja ei ole võimalik äh, kõrvale lükata sellist ettepanekut, mis on tõesti vajalik. Äh, tuleb äh, ka õigusloome kvaliteedi ja tulemikus, tulemuslikkuse programmist kinni pidada. me oleme öelnud, et me oleme valmis olema paindlikud ja proua Jurova, palun öelge, millal me selleni jõuame, millal äh, me saame äh, anda vastuse kodanike mandaadile ja nende soovidele, aitäh! aitäh! kuue fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua Zuber. aitäh, lugupeetud president. Äh, see on tõenäoliselt üks nendest teemadest, mis äh, tõesti puudutab äh, kõiki Euroopa Liidus. kas äh, tõesti Äh, kui, kui me räägime näiteks eelarvekärbetest, siis meil ei ole mitte mingisuguseid probleeme, kui me pankade päästmisest räägime, siis raha leidmine ei ole probleem. Äh, kui me räägime sellest, et äh, saata laevu meie riike kaitsma, siis ei ole ka mingit probleemi, aga kui jutt on töötajate õiguste kaitsmisest ja inimestele kahekümne nädalase palgalise puhkuse tagamisest pärast sünnitust, seda ei ole ju palju, siis aga valitseb piinlik vaikus ja juba väga pikka aega Äh, äh, äh, volinik just ütles, et tegemist on haldusküsimusega, aga tegelikult on see poliitiline küsimus, see ei ole mingi haldusküsimus Äh, ja komisjon võiks sellega tegeleda poliitilises mõttes. Äh, kui äh, volinik ütleb, et ta on valmis uues, uueks alguseks, siis mida ta selle uue algusega silmas peab? kui see ettepanek ei olnud lihtsalt nõukogule vastuvõetav, siis kas uus ettepanek vähendab veelgi töötavate naiste õigusi, sest meie arvates see ei ole hea uus algus. pigem oleks tegu sammuga tagasi tagasi Äh, eelmiste seisukohtade juurde. meie siin Euroopa Parlamendis oleme oma vastu, äh, seisukoha vastu võtnud, me oleme Euroopa demokraatia süda, aga näib, et meid sellisena ei kohelda. kui meie otsused ei meeldi, siis neid vastu ei võeta. Äh, meie soovime kaitsta töötajaid ja töötavaid naisi, need on inimesed, kes selliste topeltstandardite all kõige rohkem kannatavad, topeltstandardite all, mis valitsevad institutsioonides aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Vana pooleteiseks minutiks aitäh, president, Roheliste fraktsiooni nimel tahan mina öelda, et komisjoni ja nõukogu lähenemisviis ei ole meile sugugi arusaadav rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi tagasivõtmine on meile täielikult vastuvõetamatu, see on hoop sotsiaalsele Euroopale Äh, kuidas me saame kodanikele selgitada, et me nende huve esitame, kui me ühe vähestest konkreetsetest ettepanekutest, mis tahaks sotsiaalkaitset Euroopas parandada, äh, on aastatepikkuste arutelude objektiks saanud äh, ja on määratud läbikukkumisele. meie rohelised taha, Äh, tahaksime, et seda ettepanekut tagasi ei võeta. Äh, äh, demokraatlike otsuste langetamine siin kojas on tõesti väga veige. juba neli aastat oleme me siin kojas rääkinud sellest, et palju paremini tuleb kaitsta emasid ja samuti isasid. me, me Äh, ootame, et nõukogu väga selgelt ähm, oma äh, ülesandeid täidaks äh, ning tõsiselt üritaks parandada sotsiaalkaitset Euroopas ja selle nimel ka läbirääkimisi peaks, aitäh! aitäh! ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna proua Ajuto suur tänu, härra president, head kolleegid, me teame, et Euroopa Liidu üks probleeme on madal iive ja madal sündivus jah, need andmed on väga murettekitavad paljud kõikides liikmesriikides ja Vana-Euroopa iive ei ole negatiiv, negatiivne ainult tänu sisserändele, aga tundub, et me ei suuda ühtegi sündivust toetavat poliitikat realiseerida. mitu aastat on olnud paigalseisu ja nüüd võtame ema, rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi tagasi. me oleme täiesti selle skandaali vastu. nõukogu ei ole teemat mitte kunagi päevakorda pannud ja praegune Läti eesistuja ei ole seda isegi naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse komisjonis arutanud. rasedus- ja sünnituspuhkus ei ole mingi puhkus liikmesriikide vahel on väga suured erinevused. jah, võib-olla tuleks veidikene ootusi allapoole lasta, aga me ootame konkreetseid ja koheseid vastuseid Euroopa naistele, aitab diskrimineerimisest. tööandjad on sunnitud meid diskrimineerima selle tõttu, et poliitiline olukord on selline. aitab juba, et me diskrimineerime neid naisi, kes suudavad endale lubada emadust ja teeme vahet nende naiste vahel, kelle jaoks emadus on eh, tee, mis paratamatult viib eh, kas töö kaotamiseni või seab igaveseks piirangud nende karjäärile. jah, praegu võetakse see direktiiv tagasi, aga mingeid uusi ettepanekuid ei tehta, ei tehtaks. sooviksin küsida raportöör Areenalt, aga ka teistelt kolleegidelt ja fraktsioonidelt, kuidas nii, et te hääletate praegu resolutsiooni poolt, mis tegelikult eh, viib meid tagasi? miks me tahame uut seadusandlikku algatust, kui meil on juba üks olemas, me peaksime selle arutelu uuesti al-, al-, äh, avama. me toetame Roheliste tehtud muudatusettepanekut ja nende raportit, aga ma küsin kõikide fraktsioonide käest, mida teie ometi teete ja miks selline suunamuutus, aitäh! aitäh! proua Maier üheks minutiks, palun! voorzitter al jaren wordt er gesteggeld over een richtlijn. aitäh president äh, aastaid on liikmesriigid äh, vaielnud rasedus ja sünnituspuhkuse direktiivi üle komisjon üritab liikmesriike sundida seda direktiivi vastu võtta ja Euroopa Parlament toetab neid. jutt käib sellest, kas me anname seda puhkust kaheteistkümneks nädalaks, kahekümneks nädalaks, selliseid teemasid peaks arutama liikmesriikide parlamendides. see on tüüpiline näide sellest, kuidas Euroopa Liit topib oma nina äh, asjadesse, mis neisse ei puutu. vähem sekkuv äh, Euroopa on see, mida proua Juncker meile luba, härra Juncker meile lubas Äh, komisjon äh, on öelnud, et see ettepanek võetakse tagasi. Äh, suveräänsetel riikidel peaks olema õigus kehtestada oma reeglid küsimustes, mis puudutavad meeste, naiste ja laste õigusi ja minu arvates see ettepanek peaks minema otse prügikasti. aitäh. ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Koratsa pilt, palun aeg on käes rääkida ühisest vanemapuhkusest ja mitte enam emaduspuhkusest. selleks, et tööt-, toetada töötavaid naisi, peaksid ka isad oma laste eest vastutama, me ei saa kohustada ainult naisi koju jääma ning seetõttu tervitan ma komisjoni kavatsust see direktiivi eelnõu tagasi võtta tee võrdsusele eh, ei eh, tähenda seda, et ainult emad jäävad koju, see direktiiv on samm tagasi ja mitte samm edasi. naistel peavad olema samasugused õigused ja võimalused nagu meestel saavutada tasakaal töö ja eraelu vahel eh, selleks, et naiste elukvaliteeti parandada, ei tohi me pidada naisi ainsaks vanemaks, kes laste heaolu eest vastutab, me peaksime julgustama mõlemaid vanemaid laste eest hoolitsema Äh, see, kus ja kuidas äh, on otsus, mida ei tule langetada Euroopa tasandil ja miks? sellepärast, et me peame austama äh, oma erinevust. Euroopa perepoliitikas on väga suuri erinevusi ja me ei saa ühte mudelit kõigile peale surjuda, näiteks kaheksateist kuist kohustuslikku rasedus- ja sünnituspuhkus kas naised peavad tõesti koju jääma, kui näiteks nende partnerid saaks samuti puhkusele jääda? Äh, mõnedes riikides on puhkus sada kaheksakümmend päeva äh, ja seetõttu meie leiame, et meil ei ole vaja Euroopa tasandil rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi ja kümnepäevane vanemapuhkuse direktiiv kindlasti diskrimineerib mehi ja naisi. Äh, härra president, unustagem selle direktiivi ja liikugem parem edasi tegutsegem selle nimel, et eh, teha lõpp stereotüüpidele ja viime sisse vanemapuhkuse. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Garcia Perez aitäh, aitäh, kallid kolleegid, mulle tundub, et meid ikkagi veel ei mõisteta, me räägime siin seadusandlusest, mis tagab naiste, emade, töötavate emade tervisekaitse, see on täielikult äh, kooskõlas äh, seadusega mis reguleerib pereelu ja tööelu ja ka vanemapuhkusi euroopa parlamendis kahe tuhande kaheksandal aastal tuldi selle seadusandlusega välja ja nüüd me ei ole suutnud kokku leppida me ei peaks seda arutelu siin praegu üldsegi pidama see direktiiv peaks olema olema juba jõustunud nõukogu esindaja ütles et parlamendi seisukoht on väga erinev nõukogu seisukohast aga milline siis nõukogu seisukoht on kui te ei ole suutnud öelda millised millised teie seisukohad on mida te äh, kaitsete te ei toeta neid poliitikaid mis tagaksid töötavate naiste tervise ja ei võimalda pereelu ja tööelu ühitada. me räägime siin ikkagi Euroopa naiste õigustest. aitäh. aitäh, proua Peres. ja nüüd saab sõna proua Višnjevska üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad demograafiline olukord ähm, Euroopas on üsna äh, tõsine ja seetõttu peame me midagi tegema, me peame naisi ja perekondi toetama. Äh, liikmesriigid äh, on perepoliitikas pädevad, aga Euroopa Liidul on kohustus liikmesriike selles poliitikas toetada emadus ja sünnituspuhkus kuni kakskümmend nädalat on väga hea lahendus, aga mitte sellepärast, äh, nagu mõned siin resolutsioonis ütlevad, mitte sellepärast, et äh, niimoodi äh, naiste olukord paraneb, vaid see on hea lahendus sest see võimaldab lahendada paljusid teisi probleeme, näiteks ühiskonna vananemist. läbi äh, perekonnapoliitika äh, saame me pakkuda paljudele teistele probleemidele lahendust. Äh, niimoodi saame vältida demograafilist kriisi, me peame investeerima perekondadesse, me peame hindama emasid ja naisi ning seetõttu tahaksin ma nõukogult küsida, miks äh, on juba viis aastat see direktiiv nõukogus toppama jäänud? aitäh ja nüüd üheks minutiks proua Forent. aitäh, härra president. mina tooksin teile natuke statistikat. viie aasta jooksul on emade tagakiusamine tõusnud kolmkümmend protsenti kaheksasada tuhat naist on eh, oma töö kaotanud, ehk siis nad on pidanud valima emaduse või töökoha vahel. ma leian, et see on äärmiselt häbiväärne, et nõukogu ei eh, toeta meie ettepanekuid ja komisjon eh, samuti toetab selle direktiivi tagasivõtmist, sest me peaksime ikkagi kaitsma naisi, me peame kaitsma peresid, me peame garanteerima naistele enesemääramise õiguse Euroopas, see on äh, kõige olulisem punkt, naised peavad saama ise valida, ise otsustada. ja see valik, mis meile pakutakse, ei ole tegelikult mingisugune valik ja kui see siin saalis heaks kiidetakse, see tekst, äh, mille lugupeetud Arabella äh, välja pakkus, siis äh, minu meelest me paneme silmad kinni, et me ei näe, et naisi diskrimineeritakse ja et on palgalõhe, aitäh. aitäh ja härra Sebastian, üheks minutiks. aitäh. Euroopa Liit on välja pakkunud majanduskasvu äh, äh, majanduskasvu tagamiseks mitmeid põhimõtteid kõigepealt eh, see, et tuleks rohkem naisi tuua tööturule tagasi, tuleks eh, vähendada sotsiaalse tõrjutuse ohus olevaid isikuid, naised on üheks sihtgrupiks ning ma tahaksin küsida komisjonilt ja nõukogult, kuidas neid kahte eesmärki täita, kui selline direktiiv, mis kaitseb äh, naisi ja emasid ja võimaldaks ühildada töö ja pereelu, äh, lükatakse kõrvale. president Juncker on korduvalt öelnud, et äh, kärpeid, kasinusmeetmed tuleb kõrvale lükata ning tuleb asuda kodanike heaks tööle. nüüd on võimalik näidata, et te tõesti tahate seda teha tuleb kaitsta seda direktiivi tuleb kaitsta euroopa perekondi kõiki perekondi ning selle parlamendi algatust meil on siin väga oluline konsensus me ei saa tagasi astuda me ei saa enam kaotada aega meil ei ole vaja rohkem enam uusi ettepanekuid kui te ei eh, tule selle initsiatiiviga kaasa siis te ei seisa euroopa naiste eest aitäh aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Epidideios. aitäh, president. üheks kõige tõsisemaks probleemiks Euroopas on praegu madal sündivus see probleem on eriti tõsine nendes probleemides, kus majandus on seiskunud. Kreekas oli aastal kaks tuhat kolmteist rohkem surmi kui sünde ja see on äh, seotud loomulikult ka säästumeetmetega, sellepärast äh, nagu ma ütlesin, äh, paljudes riikides on madal sündimus kurb fakt ning samuti on meie riikides kasvanud sisserändesurve ja see, kõige sellega käivad kaasas majanduslikud kulud Äh, äh, äh, seega tõesti emadus on midagi äärmiselt olulist ja seda tuleb ka vääri, väärtustada ja seda tuleb kaitsta. meie riikides tuleb käituda niimoodi, et emadus on kaitstud, meil ei ole õigust äh, järel, äh, keelata inimestel järeltulijaid saada. Äh, inimestel peab olema vabadus oma elu ise otsustada, aitäh. ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Jimenez Beferil aitäh, härra juhataja, see direktiiv äh, tahab rakendada meetmeid, et parandada äh, naiste äh, tervist pärast sünnitust või ka imetavate emade tervist, see on direktiiv, mis võimaldab ühiskonnas paremini naistel hakkama saada, sellepärast ma ei saa aru, miks nõukogu on vait sellise seadusandluse puhul, mis mõjutab niivõrd paljusid naisi, siin on küsimuse all naiste õigus saada lapsi ja edasi käia tööl laste omamine ei tohiks äh, olla takistuseks käia tööl, tagada inimväärne pension. selline ühiskond, kus äh, emadele mõeldud õigused on riigiti niivõrd erinevad, äh, parlament ütles selgelt, et on vaja töötingimused Äh, rasedate ja imetavate emade puhul läbi vaadata, äh, sellepärast et perekonna toetamine ähm, tooks kaasa ka majanduskasvu ja äh, perekonnas kohustused tuleks jagada ühtlasemalt, enamasti on need kohustused naistel kui naised peavad valima töö ja laste saamise vahel, siis sünnib vähem lapsi. me peaksime tegema kõik, et selline suundumus muutuks. ma palun komisjonil ja nõukogul, et te tõesti teeksite koostööd parlamendiga, et me leiaksime võimalikult hea võimaluse töötavaid naisi aidata. aitäh. aitäh. ja proua Hett üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president mittediskrimineerimine raseduse ja emaduse tõttu on põhimõte, millel Euroopa Liidus on pikk ajalugu ähm, juba tuhande üheksasaja viiekümnendatel aastatel, kui loodi Euroopa Majandusühendus, kõneldi sellest põhimõttest ja nüüd tuleb seda põhimõtet laiendada. aga ähm, nagu ma ütlesin, äh, naiste diskrimineerimine on endiselt fakt, äh, seda nii äh, pereelus kui ka tööelus ja just nimelt selle, sellest peamegi me kõnelema. kuusteist protsenti on palgalõhe samasuguse töö eest ja kolmkümmend üheksa protsenti pensionilõhe kui vaadata Euroopa Liidu liikmesriike, siis kõikides liikmesriikides eh, on naiste puhul vaesuse risk palju suurem ja eriti suur on see vaesuse risk üksi lapsi kasvatavate emade puhul Äh, tänane olukord Euroopa Liidus on selline, et naised teevad kodus tihtipeale tasustamata tööd, äh, majapidamistöid, kasvatavad lapsi. Äh, meil on Euroopas ähm, vaja tegutseda selle nimel, et selline diskrimineerimine lõpeks. jutt käib solidaarsusest ähm, Ehm, eh, naistel peab olema enesemääramisõigus ja õigus osaleda tööturul, aitäh. ja üheks minutiks proua Tsitnanska. aitäh, lugupeetud president eh, ettepanek, ehm, eh, millega taheti rasedus- ja sünnituspuhkust pikendada, oleks parandanud emade olukorda, niimoodi oleks Äh, naistel olnud võimalik tööturul äh, paremini tegutseda, aga see olukord, et me pärast seitset aastat ei ole saavutanud kompromissi, on tõesti lubamatu. Äh, me peame uuesti alustama, aga Euroopa perede rahulolu ei sõltu ainult sellest, kui pikk on emadus ja raseduspuhkus Äh, emadel on vaja ka lasteaedasid, samuti teatud maksusoodustusi äh, ja nende probleemide lahendamine sõltub liikmesriikide valitsustest, aitäh, aitäh ja nüüd härra Urtasun üheks minutiks. aitäh ma ei äh, hakka kordama siin taas, kuivõrd vastutustundetu ja kuivõrd süüdi on nõukogu kõiges selles, aga ma tahan keskenduda komisjoni ettepanekule, et Äh, tõesti nad kavatsevad direktiivi tagasi tõmmata, kui te selle tagasi tõmb-, võtate, siis äh, te teete kaks olulist viga. kõigepealt viskate kõrvale äh, töötavate emade õigused, töö, nende tööõigused ning ma arvan, et komisjon, kes tahab jõuda sotsiaalsema Euroopa suunas, ei saa, ei saa seda endale lubada. ja teiseks luuakse väga halb pretsedent, äh, sellepärast et siis äh, te olete teinud nii, nagu nõukogu ütleb ja kui, kui te aga teete nii, nagu meie ütleme, et, äh, et nõukogu ikkagi peaks selle direktiiviga edasi minema, siis vastasel juhul peab parlament pöörduma Euroopa Kohtusse ja olukord on väga kahtlane, aitäh. aitäh, härra Urtasun ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Suit. suur tänu. jah, tõepoolest, nõukogu peaks siin võtma vastutuse selle eest ja selgelt oma seisukoha välja ütlema jah, tõepoolest, esimesest direktiivist on niivõrd palju aega möödas ja me ei ole siiamaani saavutanud konsensust. aga samuti tahaks teada, mis on selle komisjoni seisukoha taga, et tahavad uut lehte pöörata, mida võiks uus direktiivi algatus kaasa tuua? ma ei usu, et siin saaks midagi lisada, ilma et äh, peaks läbirääkimisi ja arutaks seda direktiivi ettepanekut, mis meil praegu olemas on, jah perepoliitika on paljuski liikmesriikide pädevuses, aga majanduslik olukord liikmesriikides määrab paljuski, kuidas sellega hakkama saadakse, aga kui ma vaatan statistikat, siis ma näen, et kõige hullem olukord on ikkagi nendes riikides, kus majanduslik äh, olukord ei ole võib-olla kõige parem. Horvaatias äh, on äh, rasedus- ja sünnituspuhkus ja vanemapuhkus ja samuti mehed võivad otsustada, kas nad soovivad vanemapuhkuse välja võtta või mitte. nii et meil on see võimalus mõlemal, nii et liikmesriigid peaksid nõukogule ka oma seisukohad selgelt välja ütlema ja kui nad seda teha ei saa, siis vähemalt äh, peaks välja töötama uue direktiivi, mis toetab ka liikmesriikide seisukohti. Äh, proua Suitsa, teil on sinine kaart härra Jakovtšitšilt. olete te valmis vastama? suur tänu, minu sinise kaardi küsimus, te mainisite Horvaatiat ja mul on selle üle hea meel, sellepärast et mina tahtsin just nimelt rääkida olukorrast, meil on väga palju häid näiteid Euroopa Liidus ja Horvaatia on üks selline hea näide, nii et minu küsimus, kas olete minuga nõus, et on täiesti uskumatu, et paljudes äh, jõukamates liikmesriikides, äh, paljud jõukamad liikmesriigid kui Horvaatia tegelikult blokeerivad seda arengut, sellepärast et mina tahaksin väga näha edusamme, mis puudutab naiste ja emade olukorda suur tänu, härra Jakovtšis, selle küsimuse eest, sellepärast et jah, see läheb tõepoolest samas suunas nagu minagi, see teie küsimus, et see, milline on olukord, majandusolukord riigis ja ühiskondlik olukord, see alati ei ütle, milline on rasedus- ja sünnituspuhkus, et Horvaatia on siin väga hea näide. jah komisjon ei peaks nõudma uut algust, vaid me peaksime sama teemaga ikkagi jätkama, me ei tohi diskrimineerida mitte kedagi. samuti naistel on õigus osaleda täisväärtuslikul tööturul ja me peame siin leidma kompromissi ja lahenduse, mis sobib kõigile ja mis tagab tõesti naistele võrdsuse Euroopa ühiskonnas. aitäh ja nüüd üheks minutiks äh, proua Hannibal suur tänu, härra president. tuleksin tagasi selle juurde, kuidas nõukogu käitub. minu meelest äh, see on äh, täiesti seletamatu, jah, viis aastat on juba möödas sellest, kui direktiiv oli parlamendis esimesel lugemisel, kui kõik siin, mitte kõik, aga suurem osa toetas seda ja nõukogu lihtsalt ignoreerib seda, nad blokeerivad seda protsessi. Nad on vähemus, aga nad blokeerivad selle direktiivi. ja võib ju küsida, miks see nii on, miks see toimub? miks on see protsess veninud viis aastat ja ainus järeldus, millele võib jõuda, on see, et nõukogus on liikmeid ja liikmesriike, kes ei taha seda seadusandlikku akti, kes ei taha sugudevahelist võrdõiguslikkust ja ei taha naistele kaitse pakkumist, rasedatele naistele kaitse pakkumist tööturul. see on äh, täiesti vastuvõetamatu, see on väga lühinägelik, sellepärast et käesolev direktiiv võimaldaks naistel osaleda tööturul, aidata kaasa majanduskasvule ja anda väga suure panuse kogu Euroopa Liidule, aitäh! aitäh! ja nüüd üheks minutiks proua von Storch. lugupeetud president, kallid kolleegid, me kõneleme täna emaduse kaitsest ja sellest, mida Euroopa Liit selles vallas teha saaks, kui nõu-, nõukogu ka oma rolli mängiks aga tulgem nüüd asja sisu poole. jah, loomulikult on iseenesestmõistetav, et emad, kes tööd teevad, on ka kaitstud Äh, aga äh, toetan siis, äh, oleksin komisjoni ettepaneku vastu siiski kahel põhjusteks. sellepärast, et see ise direktiiv on siiski suunatud tööandjatele, rasedust nähakse kui probleemi tööturul ja see on sügavalt marksistlik lähenemine Äh, äh, äh, emadus kui midagi, mis kahjustab naiste töövõimet. emadus ei ole koorem ühiskonnale, see on võimalus, see on võimalus lastele, perekonnale, ühiskonnale ja lõppkokkuvõttes ka majandusele. lühidalt öeldes emadus on see, mis majanduse üldse võimalikuks teeb. ning teiseks, lapsed ja perekond on midagi, milles ei ole Euroopa Liidu pädevuses, selles valdkonnas saavad reegleid kehtestada liikmesriigid ja ma sooviksin, et nad seda ka teeksid. aitäh. proua Koomi üheks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik jah, loomulikult tegemist on väga olulise teemaga, räägime naiste turvalisusest, naiste tervisest, nende turvalisusest tööturul. Nemad loovad uut elu ja sünnitavad lapsi. jah, tõepoolest praegune olukord Euroopa Liidus, sündivusiive, me peame midagi ette võtma. seadusandja peaks reageerima väga kiiresti ja otsekohe, aga samas läbirääkimised seisavad juba aastaid, see on arusaamatu. ja nõukogu on see, kes neid läbirääkimisi blokeerib. me peame siin leidma tasakaalu. Euroopa seadusandlik akt tuleks vastu võtta tuleks arvestada lähimusprintsiipi, tuleks arvestada ka kultuurilisi erinevusi ja erinevaid taustu, aga me ei saa kannatada sellist olukorda, kus ei toimu mingit arengut, toimub paigalseis, me oleme selle blokeerimise vastu, ei arvestata naiste ja meeste võrdõiguslikkust. aitäh ja üheks minutiks proua Guillaume aitäh, president, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri Maria Renat visaduse eest, millega ta selle teemale on lähenenud ja äh, ta on võidelnud selle eest, et kõikide naiste õigused Euroopas oleksid kaitstud Äh, jah, tege-, rõhutatud on, et rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv on äärmiselt oluline, et teha äh, lõpp naiste diskrimineerimisele, aga miks nõukogu ei ole valmis äh, konstruktiivseks dialoogiks, miks eesistujamaa Le-, Läti ei võta kuulda raportööri üleskutset seda teemat arutada? mulle tundub, et nõukogu ei suuda tegutseda kaasseadusandjana Äh, komisjon aga tahab selle ettepaneku üleüldse prügikasti vedada ja kuidas see vastab Euroopa kodanike ootustele? Äh, need, kes selle teema vastu on, äh, räägivad selle meetmega kaasnevatest kuludest. aga kui palju me üleüldse pöörame tähelepanu naistele meie sotsiaaleelarves sellele, et nai-, meie naiste sünnituspuhkus on niikuinii liiga lühikene ja ma juba tean, mis on nõukogu vastus, aitäh Äh, ja nüüd saan sõna proua Morin Chartier. aitäh, president. ma pean ütlema, et äh, minu arvates on äh, hädavajalik, et meil oleks Euroopa tasandil õigusakt, mis kaitseb töötavaid naisi, sealhulgas ka töötavaid emasid arvestades meie töötajate liikuvust, äh, on see äärmiselt vajalik selleks, et kaitsta äh, töötajate sotsiaalseid õigusi. kahe tuhande kaheksandal aastal me tea-, kui me parlamendis selle üle hääletasime, äh, siis me juba teadsime tegelikult, mis meid ees ootab ning seetõttu mina arvan, et meie kõigi kohustus on selle teemaga tegeleda nii parlamendis kui nõukogus kui ka komisjonis Äh, mida me lõppkokkuvõttes soovime? Äh, äh, mm, me ei ole oma soovides ühtsed, ma arvan, et meil on vaja pöörata uus lehekülg ja alustada otsast, aga sellises vaimus arutelusid ma ei ole kuulnud, aga meil oleks tõesti vaja sellist tõelist Euroopa tasandi õigusakti, mis kaitseb töötavaid naisi. jah, naistel on suurepärane ettevalmistus, neil on õigus tööle jah, nad on olnud majanduskriisi ohvrid ning meie uue ettepanekuga peame sellest ummikust välja tulema, see on meie üleanne ja ei maksa siin mingite ettekäänete taga äh, pugeda ja vastutust teiste õlule veeletada. aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna proua Steinruck poliitik kaasajastamine ja naiste osalemine poliitikas on väga hea. emade äh, kaitse on ka töökaitse ja äh, tervisekaitse ja me ei rää-, me räägime siin äh, emade kaitsest, me räägime laste kaitsest Eh, see on eh, ettepanek, mida Euroopa Parlament on toetanud ja kui see ettepanek eh, kõrvale heidetakse, siis see seab ohtu emad ja lapsed ja kahjustab naiste osalust tööturul ja ühiskonnaelu rahvusvaheline tööorganisatsioon eh, on kehtestanud emaduse kaitse reeglid ja need peavad kehtima ka Euroopas. Eh, meil on vaja tagada kõigidele emadele Euroopas kõrge kaitsetase ning sotsiaalne kindlustatus. ainult läbi parema eh, emaduse kaitse saab Euroopa ka sotsiaalkaitse ja töökaitse vallas midagi ära teha. aitäh! aitäh! ja nüüd üheks minutiks proua Komodini Katšia. suur tänu, president. jah, tundub, et äh, see direktiiv äh, muudab emade olukorda veelgi keerulisemaks, kui see on praegu. see sõltub loomulikult liikmesriikide majanduslikust seisust. me ei saa unustada seda, et äh, demograafilised andmed näitavad, et Euroopa rahvastik vananeb, iive on madal, sündimus on madal, osad limes-, liikmesriigid äh, leiavad, et väga raske on naisi tööturule meelitada või nende töökohti säilitada rasedus- ja sünnituspuhkuse ajaks me peame ikkagi arvestama ja rõhutama seda, et naised on võrdväärsed partnerid ja võrdväärsed osalejad tööturul. me tahame tagada soolist võrdõiguslikkust, nõuame töötajatele väärikaid töötingimusi, väärilisi töötingimusi, võimalus ühendada töö ja pereelu. me ei ole nõus avaliku poliitikaga. jah, ühest küljest on tüsi, tõsi, et äh, komisjoni ettepanek ei sobi paljudele, aga see aitaks ummikseisust välja me peame arvestama ikkagi neid põhimõtteid, mida ma mainisin, me peame arvestama teiste võimalike meetmetega, aitäh aitäh ja nüüd saab sõna proua Jongeerius. aitäh. jah, tõepoolest, esimesed elunädalad on lapse seisukohalt väga-väga olulised, tema elus väga olulised, jah, isa võib ka siin abiks olla, et ema saaks tööle tagasi minna ehk siis rasedus- ja sünnituspuhkus, vanemapuhkus on äh, väga oluline mitte ainult lapsevanematele, vaid ka lapsele endale ja see on äärmiselt vajaline, vajalik, et äh, ka tööjõuturul äh, see tööjõud oleks tõepoolest olemas ja et oleks tagatud rahvastiku juurdekasv. ei ole aktsepteeritav, et me räägime ainult kuludest, kui me räägime rasedate naiste kaitsest me peame arvestama ka Euroopa Kohtu lahenditega, sellele toetuma. me peame olema valmis läbi rääkima ja arutelud jätkama. me tahaksime, et ka nõukogu tuleks meile siin poolel teele vastu. selle direktiivi tagasivõtmine ei ole mingi lahendus, kui me ikkagi lähtume sellest, et sama töö eest, võrdväärse töö eest võrdväärne palk, siis peame kaotatud aja tagasi tegema aitäh, proua Gentile. Un'Europa che vuole crescere per davvero è un'Europa che suur tänu. kas me tõesti toetame arenguideed ja toetame eh, võrdseid võimalusi, inimeste õigusi ja väärikust? kui eh, me peame ikkagi arvestama sellega, et mõlemal lapsevanemal on võrdne vastutus ja võrdne õigus ja et naine on ka osa tööjõust. naiste panus tööturul on samuti panus majanduse arengusse ja ühiskonna arengusse. me peame ikkagi toetama ja et õiglast Euroopat ja siin arvestama ka naiste õigustega, tagama neile võrdsed võimalused seetõttu nõukogu ettepanek ei ole õige, eh, isegi kui ta võib äh, põhineda põhjendatud äh, arutustele. tuleks jätkata arutelu, tuleks tegutseda kiiresti ja tuleks tegutseda hästi, aitäh. aitäh. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni kümme inimest on sõna soovinud. teen ettepaneku, et need, kes juba sinise kaardi küsimuse on esitanud, ei saa sõna, siis on meil seitse sõnasoovijat ja ma arvan, et kellele, kõigile seitsmele saame sõna anda, aga siis peab, peavad kõik kõneajast kinni pidama ja kõneaeg on üks minut Eh, proua Sandra eh, kolegyně a kolegové eh, mám to štěstí že pocházím. aitäh mul on väga hea meel et ma olen pärit tšehhi vabariigist meil on kahekümne kaheksa nädalane rasedus ja sünnituspuhkus ning naised saavad selle ajal seitsekümmend protsenti oma palgast aga ma tean et olukord on äh, riigiti erinev ning seetõttu leian ma, et meil peaksid olema teatud miinimumstandardid, äh, arvestades seda, et meil on kaubade, teenuste, inimeste vaba liikumine äh, rasedate naiste ja perede eest hoolitsemine on kogu Euroopa Liidu huvides, see on meie investeering tulevikku. ma loodan, et edasised meetmed, mida Euroopa Komisjon kavatseb rakendada, äh, toetavad töötavaid naisi ning ma loodan, et volinik suudab äh, oma äh, lubadused täita. aitäh, proua Tšufrinda. Grazie, noi parliamo tanto di suur tänu, me räägime väga palju võrdsetest võimalustest ja nii edasi, aga poliitiline kaal tundub, et ei ole piisavalt tugev, et me suudaksime tõesti tagada, et naised saaksid nii tööl käia kui ka pere eest hoolitseda. sooviksin tänada Maria ja Renat järjepidevuse ja kindlameelsuse eest. tundub, et mitte kõik ei ole nõus sellega, et naisel oleks õigus raseduse ja sünnituse ajal puhata. mida me nendelt siis ootame? riigipead, kes valdavalt on mehed, kas nad ise oleksid, kas nad ei ole siis nõus sellega, et emaks olemine ei ole Euroopa kodaniku õigus, kas ei ole siis äh, õige ühendada töö ja pereelu ja selleks, et äh, sünnitada, pere eest hoolitseda, võiks olla kodus ja selle eest ka raha saada? komisjon äh, peaks kaasaegsema lahenduse välja pakkuma. me ootame seda väga pikisilmi, ootame pingsalt, sest naiste mured on ikka samad, mis alati. aitäh! aitäh ja härra Marjas järgmisena. Äh, lugupeetud president, äh, Euroopa Liit räägib ikkagi sunnikeeles äh, komisjon ja Troika on Kreekale esitanud memorandumi ja see loomulikult halvendab töötingimusi Kreekas ja Äh, jälle räägime me siin nüüd sellest, et me peame emaduskaitse vallas äh, oma seadusi harmoniseerima. Äh, samas komisjon leiab, et see ettepanek tuleks tagasi võtta parema õigusloome raames. on selge see, et naised, kes lapse saavad, nende võimalused tööturul ei ole samad kui lastetutel, aga äh, ärgem unustagem ka, mida kriis Euroopa jaoks on kaasa toonud. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on kriis Kreekas viinud olukorra sellele, et äh, tootmine on langenud ning samuti on langenud sündimus ning äh, väga paljud naised on tunnistanud, et nad ei soovi kriisi tõttu enam lapsi saada. aitäh ja proua Bilbao, Barrandi aitäh, juhataja nõukogu peab blokeerimise lõpetama ja peab mõtlema äh, selle peale, mis on Euroopa ülesehituses oluline. see on väga raske roll, aga need küsimused vajavad teistsugust suhtumist, kui me tõesti usume Euroopa Liitu see on täielik anakronism, et äh, nõukogu ikkagi on nagu sõprade klubi, äh, kes äh, tahavad oma jõu, jõustruktuuri või võimustruktuuri säilitada ja ei taha vaadata reaalsusele silma ning inimestele otsa vaadata just sellise käitumise pärast ei suudeta tegeleda mitmete selliste küsimustega nagu see siin ei ole inim- emade või inimeste mure me lihtsalt peame demograafiliste probleemidega tegelema ka ja peame kaitsma põhiõigusi ja see aitaks ka konkurentsivõimet parandada ja aita kõigile luua paremat tulevikku. kas nõukogu on kunagi küsinud meie käest üldse endalt, kui palju võrdõiguslikkus äh, maksma läheb ja mida siin selles küsimuses tahetakse üldse saavutada, ma tahaksin kuulda. aitäh. aitäh ja härra Janopoulos see direktiiv, millest me praegu kõneleme, räägib, kuivõrd barbaarsed on meie ühiskonnad Äh, me räägime ju töö, äh, tööjõukulude vähendamisest, räägime sellest, kuidas töö ja elu, pereelu ühendada. Äh, jutt käib naistest, kes soovivad saada e-, emadeks ja see loomulikult mõjutab olukorda tööturul Kreekas meil on praegu näiteks sündivus väga madal, noored ei äh, soovi lapsi saada, nii et, et meil on tõesti vaja sellist poliitikat, mis naisi toetab, meil on vaja tagada nende õigekaitsust, meil on vaja streigiõigust, meil on äh, äh, vaja ka seadusi, mis keelavad noorte perede diskrimineerimist, aitäh. järgmine kõneleja, palun. lugupeetud Äh, president ütleb härra Nekov äh, Euroopa Parlamendis äh, on äh, tihti pööratud, äh, pöördutud nõukogu poole ja öeldud, et selle direktiivi üle on vaja uusi läbirääkimisi, aga ometigi pole mitte midagi saavutatud. on ülim aeg, et liikmesriigid käituvad vastutustundlikult, me peame Euroopa naisi aitama, aitama neid naisi, kes otsustavad lapsed saada ning Euroopa Komisjon peaks äh, üritama leida tasakaalu kahe kaasseadusandja vahel kas äh, teile ei tundu imelik, et äh, õigusakte selles valdkonnas ei ole muudetud viimase kahekümne aasta jooksul? me peaksime üritama saavutada paremaid standardeid, äh, paremat asjade korraldust, sest et praegu ei ole kaalul mitte üksnes naiste tervis, Äh, ma tahaksin teile meelde tuletada, et meil on tõsised demograafilised probleemid. me peaksime julgustama naisi lapsi saama äh, ning äh, kindlasti peame selle direktiivi vastu võtma. aitäh, sellega oleme vaba mikrofoni vooru ammendanud. jah, palun üks sõnasoovija siiski veel aitäh, president, aitäh, proua Arena. Äh, kallid äh, kolleegid äh, see Tšehhi kolleegi sõnavõtt on hoop näkku igale emale, igale inimesele, kes hindab vabadust. kas lapsed peavad tõesti kasvama lasteaedades? ka emaduspuhkus ei ole tegelikult ju mingi puhkus selle eest tuleb tas-, tasu maksta, vanemapalka on vaja Äh, see oleks tõeline vabadus, äh, äh, uus algus nõukogult ja komisjonilt. kas te tahate tõesti emade heaks teha uue ettepaneku? vanemaks olemine on töö, see ei ole mitte mingisugune puhkus mm, meil on vaja üle-euroopalist perede strateegiat tööandjad ei peaks vanemaks olemisse suhtuma kui mingisse lõbusse. niisiis Euroopa Parlament peaks hoolitsema tõesti selle eest, et vanemad palka saaksid, siis kasvaks ka tööhõive, emad ja vanemad äh, on meie demokraatlikku olukorda arvestades meie kõige parem ja olulisem tööjõud, aitäh! aitäh! ja sellega on äh, vaba mikrofoni voor lõppenud äh, meil on üks resolutsiooni ettepanek, mille üle me hääletame homme ja ja nüüd äh, saab äh, komisjon veel lõpetuseks sõna. palun. või võib-olla olete te oma seisukohta muutnud pärast seda, mida te arvate, proua volinik? E, suur tänu, daamid ja härrad, suur tänu selle arutelu eest. jah, see on olnud minu jaoks isiklikult inspiratsiooniallikaks ja see julgustab mind samuti. ma mõtlesin selle peale, mida te kõik siin ütlesite, te rääkisite sellest, et me räägime õigusaktist, mis puudutab naiste õigusi. ja minu küsimus on seega kas laste saamine on hobi või on see luksus mida inimesed, naised kas saavad või ei saa endale lubada. kui sa tahad lapsi saada, kas see on naiste isiklik vajadus või on see meie ühiskonna vajadus? nii et seega ma tõstatan sellise küsimuse, et kuidas on see võimalik, kes naised töötavad väga pikki päevi, väga pikki töönädalaid ja siis töötavad nad veel ka kodus oma pere heaks. kas nad teevad seda iseenda heaolu nimel või teevad nad seda kogu ühiskonna hea nime? jah, meil on vaja uut algust, aga me peame ka oma mõtteviisi muutma ja ma ei arva, et me peaksime seda probleemi vaatama sellest vaatenurgast, et kas see on nüüd naiste õiguste küsimus või mitte mina tahaksin läbi suruda sellist poliitikat, et me peaksime ikkagi keskenduma sugudevahelisele võrdõiguslikkusele, et me ei tohi diskrimineerida naisi, aga tundub, et keegi ei kuula meid, sest et ah, see on see sugude küsimus jälle, see võrdõiguslikkuse küsimus. aga mis see probleemi tuum on, mis on probleem selle direktiiviga? miks see direktiiv on nii pikki aastaid ummikseisus olnud? ja viis aastat on see nii olnud. ja seetõttu me tahamegi direktiivi tagasi võtta. miks see on nii, et meid kuulatakse rohkem, kui me räägime majandusküsimustest, see on jah, võib-olla retooriline küsimus või filosoofiline, aga loomulikult tahaksin arvesse võtta kõiki argumente, tahaksin vältida künismi, et mida ma ka siin kuulsin, et jah, me tahame, et naised sünnitaksid lapsi, sellepärast et need on meie tulevased maksumaksjad. samas jah, loomulikult sellel on ka majanduslikke argumente naistel tuleb see koorem kanda. Nad sünnitavad lapsi, toe-, hoolitsevad perede eest, nad peavad ületama terve rea takistusi, kui nad tahavad tööturule tagasi tulla. nii et siin on terve rida probleeme, mida tuleb arvesse võtta ja mis tuleb lahendada. ja me peame loomulikult kõiki argumente arvesse võtma tulles nüüd tagasi direktiivi teksti juurde, selle sõnastuse juurde, meil on kaks võimalust. me kas jätkame kahe tuhande kaheksanda aasta direktiiviga, tegemist, tsiteerin nüüd proua Arenat, see tekst on ikkagi parem kui mitte midagi või parem kui see eelmine õigusakt. nii et kui me selle ettepaneku läbi surume, siis on meil vähemalt midagi parem varblane peos kui tuvi katusel, et naistel ja emadel vähemalt mingisugune kaitse. me saaksime väärtustada naiste ja emade rolli, aga mina volinikuna tunnen seda, et mul oleks lihtsam tegelikult püüda veenda liikmesriikide enamust nõukogus, äh, et nad muudaksid oma lähenemist. seda olen ma püüdnud teha. ma tahtsin, et nõukogu paneks selle teema uuesti päevakorda, et kaoks ära see vastasseis nõukogus selle küsimuse suhtes, vastuseis. aga on ka teine võimalus luua täiesti uus tekst, uus sõnastus, aga enne kui selle uue sõnastuse, uue teksti juurde tulla, tahaksin veel midagi öelda. kui ma hakkasin komisjonis tööle, siis tegin ka mõjuhinnangu tööhõive kasvule, kuidas see direktiiv mõjutaks tööhõive kasvu ja siis ma nägin, et käesolev direktiiv mingit positiivset mõju tööhõivele ei annaks. teiseks aastast kaks tuhat kaheksa paljud liikmesriigid on vastu võtnud seadusi, mis on naiste kaitset, naiste õiguste kaitset parandanud ja see võib ka olla üks põhjus. ja ma ei taha loomulikult nõukogu nimel rääkida, see võib olla üks põhjus, miks nõukogu selle direktiivi blokeeris aga kui nüüd rääkida uuest dokumendist, siis ma tahaksin olla tõeliselt ambitsioonikas. ma tahaksin teha väga julge ettepaneku ja selleks ambitsioonikas kahel viisil me tahame ühendada töö ja pereelu kogu elutsükli jooksul, kogu elukaare jooksul. me tahaksime meest palju rohkem kaasata pereellu. me tahaks, et ka mehed saaksid endale seda luksust lubada ja lastega kodus rohkem aega veeta ja laste eest hoolitseda, pere eest hoolitseda. see aitaks tegeleda ka palgalõhe ja pensionilõhe küsimusega töö ja eraelu ühendamine ja ühildamine on loomulikult väga keeruline küsimus. me räägime siin diskrimineerimise vastasusest, pereseadusest, tööseadusest. siin on väga palju erinevaid lähenemisi, erinevaid traditsioone erinevates liikmesriikides. nii et need teemad on kõik väga sügavad ma ise olen pärit riigist, kus väga paljud inimesed usuvad, et kui naine tuleb tööturule tagasi liiga vara pärast sünnitamist, siis ta on halb ema. ja teistes liikmesriikides oleks võib-olla väga raske sellist suhtumist öö, äh, mõista kui me räägime nüüd Euroopa Komisjoni pädevusest, te kõik, paljud tõite välja, et meil on jagatud pädevus ja me ei taha loomulikult lähimuspõhimõtet kuidagi rikkuda. Te küsisite, milline on ajakava, millised on tähtajad, me praegu analüüsime olukorda. ma isiklikult äh, tegelen selle teemaga, teen koostööd äh, proua Tysoniga teen tihedat koostööd ka härra Timmermansis, Timmermansisega ja härra Dombrovskisega, kes on ka mõlemad selle teemaga seotud. jah, ma ei taha mingeid veksleid välja anda, kuupäevi nimetada, aga ma usun, et käesoleva aasta teises pooles võime juba mingi konkreetse ettepanekuga välja tulla või siis äh, vähemalt mõjuhinnang on tehtud. ma loodan, et ma liiga pikalt ei kõnelenud, aga tahtsin kindlasti seda kommenteerida, ootan koostööd teiega, ma tunnen, et te olete väga tugevalt motiveeritud, tahate selle teema kallal tööd, tahate tööd teha, nii et äh, ma arvan, et see mõjutaks meie ühiskonda positiivselt ja aitaks olukorda parandada Euroopa naiste ja emade jaoks. nii et me tahame paremaid reegleid mitte ainult Euroopa emadele, vaid Euroopa tööturule. aitäh ja nüüd saab sõna nõukogu nimel proua äh, Lukaševitš. Äh, aitäh äh, Äh, nõukogu kritiseeriti täna õhtuse arutelu käigus üsna palju ja mina ei ole teiega nõus äh, rohkem äh, kui kaheksa aastat oleme üritanud sellele ettepanekule toetust leia, leida ja see, et komisjoni praegune ettepanek pole leidnud toetust, ei tähenda mitte seda, et me ei sooviks töötavate lapsevanemate õigusi kaitsta liikmesriigi esindajana äh, ja ma olen pärit liikmesriigist, kus on üsnagi helde tasuline vanemapuhkus, mille puhul vanemad saavad äh, valida, kes lapse eest hoolitseb, kas ema või isa ning äh, Äh, koju äh, võib lapsevanem jääda lapsepuhkusele kaheksateistkümneks kuuks. võin teile kinnitada, et me oleme pühendunud nendele aluspõhimõtetele, mis meil Euroopa Liidus kehtivad. Äh, probleem on aga selles, et ei toetada väga konkreetseid õigusloomealaseid ettepanekuid. niisiis, ärgem olukorda üle dramatiseeri me tervitame komisjoni algatust äh, esitada parem ettepanek, mis oleks realistlikum ning kaasaegsem. Äh, tahaksin kasutada võimalust ning äh, tänada proua Corazza Vilti ja proua Morin Chartier nende sõnavõttude eest ja Nemad olid need, kes kutsusid meid üles äh, looma kaasaegsemat vanemapuhkuse süsteemi ja äh, leidsid, et ei ole vaja hakata kellelegi näpuga näitama, sest see ei aita lahendust leida äh, nõukogu mõistab väga hästi, kuivõrd oluline on vanemapuhkus Euroopa perede jaoks ning rasedus- ja sünnituspuhkust ei tuleks teistest meetmetest lahus vaadata. Äh, oluline on ka äh, lapsehooldusteenused, paindlik tööaeg, äh, isaduspuhkus ja nõnda edasi. ja samuti on äärmiselt oluline võrdsemalt laste eest hoolitsemist meeste ja naiste vahel jagada paindlik tööaeg ning lahendustele orienteeritud töökultuur on meie kaasaegses ühiskonnas samuti oluline Ehm, me peame asjale lähenema uuest vaatevinklist. Eh, laps vajab nii ema kui isa, nii et, et miks me räägime siin ainult eh, emaduspuhkusest ja sünnitusest? Eh, mulle teeb muret see sõnakasutus praeguses arutelus. meestel peavad olema võrdsed võimalused osaleda Äh, laste kasvatamises, nii et, et mina tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda volinikku äh, uue ettepaneku puhul üles äh, valmistama ette head ja kaasaegset ettepanekut, mis võimaldavad mõlemal vanemal laste eest hoolitseda. minu arvates oleks sellisest ettepanekust kasu kogu Euroopa Liidule, nii et, et lugupeetud parlamendisaadikud, nõukogu on kaasseadusandja, äh, kelle ettepanek praeguse ettepaneku osas on väga selge ja seega me peame tegema valiku. me võime jääda eriarvamustele olemasoleva õigusloome ettepanekule veel viieks aastaks äh, või me võime üritada äh, leida kokkulepet uue ettepaneku põhjal. nõukogu on oma valiku teinud ning äh, loodame, et meil õnnestub äh, jõuda kokkuleppele lähitulevikus, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. ma usun, et kõik osapooled saavad ja tahavad ähm, äh, aidata kokkuleppe leidmisele selles olulises valdkonnas. tänan tähelepanu eest. aitäh. see